Czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Kas äh, kõik tõlgid on kohal, küsib president. The translation is working. jah, kõik tõlgid on kohal. aitäh. ma tõesti vabandan selle tuletõrje häire pärast me ei ole päris äh, kindlad, mis selle põhjustas. igatahes mingi oht meid ei ähvardanud ja ma tõesti hindan seda, et äh, reageerides alarmile turvalisuse kaalutlustel kõik siit kojast lahkusid, lahkusid äh, siit hoonest on lihtsalt juhus, et mina esitan just nimelt ka parlamendi julgeolekutalitust. nüüd aga annan sõna härra Kelly.